komisjonile täisleppimatus naiste ja suguelundite moonutamise suhtes naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonilt, siis annan sõna äh, küsimuse autorile, proua Garcia Perezile. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, naiste suguelundite moonda, moonutamist peetakse rahvusvahelises naiste ja tüdrukute inimõiguste rikkumiseks sellepärast et see väljendab sugude vahelist ebavõrdsust. seda sooritatakse alaealistel, see seab ohtu inimeste puu-, kehalise puutumatuse ja tervise. sada nelikümmend miljonit naist üle kogu maailma kannatab tänapäeval sellel ja ÜRO Peaassamblee on võtnud vastu ka vastavateemalise resolutsiooni, mille eesmärgiks on intensiivistada jõupingutusi selle praktikaga võitlemiseks. selles resolutsioonis kutsutakse riike üles kujuta, kujundama strateegiaid mi-, äh, selle läbi, et koolitatakse meditsiinitöötajaid, usujuhte ja nii edasi et oleks võimalik abistada neid, kes on selle ohus. Ehm, siinkohal tuleb nimi, tuleb meelde nimi, ehm, kes on selle teemaga tegelenud. ma kunagi ei unusta seda, kui me olime suvel oma vanemate suvekodus ja siis ehm, läksime külla tädile, tädi viis mind äh, vannituppa, äh, kus olid äh, naised, kes hoidsid mind kinni, ma karjusin, ma ei näinud nuga, aga ma tundsin, et nad lõikasid mind. ma nutsin, aga nemad ütlesid mulle, ära nutta, see on häbiväärne, kui naine nutab. nüüd oled sa lõpuks tõeliseks naiseks saanud. ja siis ema tuli vaatama mm, ta ei saanud midagi teha. niisiis, Aafrikas on isapoolsel suguvõsal õigus naiste saatuse üle. seal öeldakse, et naistel tuleb tugevad olla ja oma arvamus enda teada jätta. vaat selline kirjeldus siis päris elust. ja niisugused lood on juhtunud miljonite naistega üle kogu maailma sellistes riikides, kus ähm, seda moonutamist praktiseeritakse, on see traditsioon, aga samamoodi ähm, praktiseeritakse seda ka nende naiste peal, kes Euroopasse tulevad sealt piirkondadest. komisjon on üles kutsunud ähm, võtta meetmed sellest praktikast vabanemiseks ning me sooviksimegi kasutada võimalust äh, küsida komisjonilt, mida te olete ette võtnud, kuidas on võimalik liikmesriike toetada indikaatorite koostamisel ning õigusaktide kohaldamisel ning kuidas oleks võimalik seda teemat tõstatada välissuhetes. samuti soovime teada, kuidas komisjon kavatseb garanteerida, et justiitsalal tehtavas töös võetakse arvesse ka seda naistevastast vägivalda? ja on veel küsimus, milliseid meetmeid komisjon kavatseb võtta selleks, et kaitsta varjupaiga taotlejaid, kelle varjupaiga taotlemise põhjus on just nimelt suguelundite muu-, moonutamine. praegu ju on ähm, tulemas selle varjupaiga taotluse direktiivi ümbervaatamine. meie käeulatuses on täiesti teostatavad lahendused, aga nendega tuleb tegeleda rahvusvahelisel tasandil. kui õigusakte ei jõustata, siis sellisel juhul ei juhtu midagi. antud juhul on tegemist naiste ja tüdrukute põhiõigustega, millel on väga drastilised tagajärjed nende psüühikale ja tervisele kindlasti ei saa unustada ka seda, et vaja on kodanikuühiskonna organisatsioonide ja riigi vahelist koostööd selleks, et vabandada see, vabaneda sellest jõhkrast tavast, mida ei tohiks olla kahekümne esimese sajandi Euroopas. kui keegi veel peaks seda õigustama, siis me peaksime suutma selgelt ja kõva häälega ütlema, et äh, kõiki neid asju, kõikidel nendel asjadel peab olema piir. suur aitäh, äh, proua Jurova, komisjon. ma sooviksin tänada parlamenti ja proua Garcia perest jõupingutuste eest, mis te olete teinud naiste suguelundite moonutamise praktika lõpetamisel komisjon on võtnud vastu vastava teatise kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal novembris ja komisjon rõhutab, et ta on igasuguse naistevastase vägivalla vastu ja naistevastase vägivalla alla kuulub ka suguelundite moonutamine. see rikub inimõigusi ja see rikub ka lapse õigusi. see rikub naiste ja laste puutumatust põhjustab neile püsiva tervisekahjusse ning võib kaasa tuua ka surma. praegu välisteenistus analüüsib kõiki neid tegevusi, millest meie teatises juttu oli. mida me teeme teadlikkuse suurendamiseks? hinnanguliselt võib olla sada kakskümmend viis miljonit ohvrit üle kogu maailma ning viissada tuhat Euroopa Liidus. informatsiooni selle kohta, kuidas, kes ja kus suguelundite moondamisega tegeleb. ja sellepärast üks meie põhiprioriteete on informatsiooni ähm, hankimine. me on kavas töötada välja ühine metoodika ja indikaatorid selleks, et anda hinnang öö, ähm, olukorrale suguelundite moonutamisega seoses Euroopa liikmesriikides. uurimustest peaks siis saama ülevaate, milline on seis sisserännanutega Euroopa Liidus ja selle info alusel oleks meil võimalik edasi minna selleks, et seda praktikat lõpetada. mis nüüd toimub ennetustöös? selleks, et saavutada vajalikku sotsiaalset muudatust, mille tulemusel perekondades enam sellist tava ei soo-, soositaks, selleks ei piisa tegelikult õiguslikest vahenditest. ja just nimelt sellepärast komisjon praegu toetab ja ka tulevikus saab toetama rohujuure tasanditel tehtavat tööd niimoodi, et ähm, elimineerida suguelundite moonutamist nii Euroopa Liidus kui mujal. peatselt on tulemas hang-, hange nelja koma viie miljoni euro ulatuses, mille eesmärgiks on öö, äh, käivitada rahvusvaheline projekt selle teemaga seoses. praegu komisjon finantseerib äh, liikmesriikides läbiviidavad või infokampaaniaid naiste suguelundite moonutamise lõpetamise teemal ning lisaks toetame me ka äh, rohujuurte tasandi projekte. sinna alla kuuluvad projektid, millel on näiteks justiitskomponent või siis ähm, projektid, mille tulemusel äh, ähm, luuakse naiste õigusi kaitsvaid keskkonnad ning tänu parlamendi toele on meil võimalik ka ähm, töötada edasi ohvritega ja nende isikutega, kes satuvad kontakti nende ohvritega. komisjonil on plaanis ka koostada teatis kust ähm, liikmesriikidele tuleks juhiseid integreeritud lastekaitse kohta, kuidas me ikkagi ohvreid kaitseme? sellealane direktiiv peaks üle võetama kaks, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembriks. selles on ette nähtud ohvritele ähm, head vahendid abi saamiseks ning samuti ka kohtumenetluseks. komisjon on organiseerinud liikmesriikides mitmeid töötube selle direktiivi teemal. möödunud nädalal oli näiteks viimane neist ja ühtlasi oli see päeval, mis on rahvusvaheline äh, suguelundite moonutamisest sallimatuse päev. ning samuti on meil koostamisel ka materjalid õigusspetsialistidele e-justiitsportaali kaudu. paar sõna ka veel välisdimensioonist meie töös. juurdepääs õigusele, kõikide naiste õiguste kaitsmine, sealhulgas õigus mitte kannatada kahjulike traditsioonide all, need on olemas väga Euroopa Liidu strateegias ja Euroopa Liidu naisteteemalises välisstrateegias. poliitiliste ja mm, poliitiliste õiguste ja inimõiguste teemaliste dialoogide kasutamine oma partnerite suhtes kuulub ka kindlasti sinna alla. edasi me kindlasti toetame ka lobitööd, mille tulemuseks on mm, piisava naiste õiguse poliitika väljatöötamine vastavates riikides ja samuti toetame võimekuse suurendamist ning teadlikkuse suurendamist kõikides ühiskonnakihtides. üks kord aastas korraldab eh, Euroopa välisteenistus temaatilise koolituse, kus on esinejaid ja osalejaid parlamendist, välisteenistusest, komisjonist ja need toimuvad Euroopa Komisjoni esindustes. kaks tuhat üksteist aastast alates on kutsutud sinna ka Amnesty Internationali esindajad esi, esinema naiste suguelundite moonutamise teemal. aitäh ja alustame nüüd kõnelejate nimekirjaga, kus on enamuses naised ja esmalt saab sõna proua Le Gripp Rahvapartei nimel kaheks minutiks. aitäh, proua juhataja. selle rahvusvahelise äh, naiste suguerandite moonutamise täisleppimatuse päeva äh, äh, puhul me ütleme, et me nõuame, et see skandaal lõpeks, tegemist on ülemaailmselt äh, iga aasta umbes kolme miljoni äh, naise ja la, tütarlapse, kohati väga väikse lapse, keda äh, moonutatakse nii-öelda traditsiooniliste või usuliste või kultuuriliste väärtuste nimel. ja me teame, et Euroopa Liidu territooriumil on umbes äh, tegemist viiesaja tuhande naise või tüdrukuga, kellel, kes on pidanud kannatama selliste praktikate all. rahvapartei fraktsioonis me alati tervitame Euroopa Komisjoni tegevust ja kolmeteist, tuhande üheksasaja kolme, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembris esitatud tegevuskava. see tegevuskava sisaldab ambitsioonikaid eesmärke, aga kahjuks ei ole seal mingeid äh, konkreetset ajakava, mis võimaldaks äh, hinnata edusamme, mida on juba tehtud, seal ei ole ka konkreetseid äh, ja tõhusaid meetmeid ära toodud, kuidas tõhustada kõigi võitlust suguerandite moonutamise vastu. ma võtan teadmiseks proua volinik, äh, teie sõnavõttu ja tulevaste meetmete nimekirja, millest te meie ees rääkisite, me võtame selle teadmiseks, need lähevad õiges suunas ja lähevadki selles suunas, mida sooviti saavutada selle suulise küsimusega, et me liiguks selles suunas, et meil oleks korralik ka tegevuskava, kus oleksid ka ajalised eesmärgid, ärgem oodakem aastat selleks, et selle teema juurde tagasi tulla, me ootame konkreetseid tegevust ja me jälgime seda, aitäh ja nüüd sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna proua Arena. aitäh, lugupeetud lugupeetud volinik, aitäh selle eh, sõnavõtu eest meie ees. Eh, tegemist on tegevuste kataloogiga, mida Euroopa Komisjon kavatseb ette võtta. loomulikult meil võib olla hea meel, et eh, tegemist on sellise üsna täieliku kataloogiga, mis puudutab nii juurdepääsu tervishoiuteenustele kui ka noorte no, tüdrukute ja naiste kaitset, kui tegemist on varjupaiga taotlejatega või siis mis puudutab ka teabe levitamist seoses suguerandite moonutamise rakendamisega, aga ma jagan oma kolleegi seisukohta, et meil ei ole hetkel konkreetset ajakava ja loomulikult äh, me tervitame seda meetmete nimekirja, millest te rääkisite, aga kui, milline on ajakava, millised on eesmärgid, te ise ütlesite, et raske on andmeid koguda, kuidas jääb siis selle andmete kogumisega, praegu on raske ähm, tõestada, et liikmesriigid on loonud äh, tõhusaid meetmeid, kuidas hinnata neid äh, tõhusaid meetmeid, kui te, tegemist on rahvusvahelise kaitse laiendamisega nendele noortele tüdrukutele, keda ei tohiks välja saata nendesse riikidesse, kus tegeldakse suguelundite moonutamisega, kuidas on lugu turvaliste riikide nimekirjaga, kus äh, seda ei praktiseerita või siis äh, kui mõningate riikide mõningates piirkondades sellega ikkagi tegeletakse, jah, öeldakse, et me ei saada naisi nendesse riikidesse välja, kui te olete pärit ühe riigi põhjaosast, aga seda praktiseeritakse lõunaosas, siis ei ole tegemist äh, turvalise riigiga ja vaja on teada, mida liikmesriigid teevad äh, suguelundite moonutamise alal ja mm, vaja on konkreetseid meetmeid, vaja on äh, nende meetmete elluviimist ja konkreetseid tegevusi sellega seoses. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna proua von Storch konservatiivide reformistide nimel aitäh, ähm, lugupeetud ähm, kolleegid, ähm, naiste suguelundite moonutamise probleem ei tundu olevat Euroopa probleem, see mõiste jätab mulje, et tegemist on Aafrika hõimude rituaalidega, see oleks piisavalt hull, aga kahjuks see probleem on ka meie riikidesse sisse rännanud, ka meil on äh, tegemist selle kohutava kuriteoga, mida pannakse toime naiste ja tüdrukute kallal. ma tahaks öelda, et kes Ehm, ütleb, et tegemist on äh, religioosse praktikaga ja kes tahab seda praktiseerida, siis äh, see ei kuulu meie juur-, hulka, see ei kuulu meie kultuuriringkonda, seda ei ole võimalik lõimida, me ei ole nõus sellega, me ei salli seda, meil inimesi ei mu-, moonutata, ei mehi, poisse ega tüdrukuid ega imikuid ja mis puudutab kuritegusid Aafrikas, siis äh, tahaksin ühte asja öelda. Äh, naised ja tüdrukud seal vajavad abi. Miseror ütleb, et äh, see probleem puudutab sadat viitkümmet seitset miljonit, iga aasta lisandub kaks miljonit, paljud ei saa abi ähm, ja paljudele see ähm, siin kojas nüüd ei meeldi, kuna neil on oma ettekujutus vaenlastest, aga väga suurt osa sellest abist annavad äh, kristlike kirikute abiorganisatsioonid, evangeelse kiriku ja katoliku kiriku abiorganisatsioonid, Caritas ja Diakonii Miseror ja Missio, mm, Saksa piskopide konverents Kirche Not äh, für die Welt, seda on vaja välja öelda, sest et siin saame, jääb meile tihti ettekujutus, et kristlased on teise klassi inimesed, kes vahel äh, pühapäeval kirikus käib, on äh, juba praktiliselt äh, fundamentalist ja kes iga pühapäev äh, käib, on äh, praktiliselt kristlik Taliban, aga tegelikult on kristlike arenguabiorganisatsioonide töö suguelundite moonutamise vastu väga suure väärtusega. aitäh ja nüüd saab sõna proua Pierre. aitäh, mul on väga hea meel kuulda seda, mida ütles volinik selle väga olulise ja vajaliku tegevuskava ellurakendamiseks, et võidelda selle kohutava vägivalla vormi normi vastu, mis on suunatud just naiste vastu, suguelundite moonutamine. me kõik mõtleme ohvritele Euroopa Liidus ja kõikjal üle maailma, aga me ei tea tegelikult täpselt, kui palju on neid tüdrukuid, keda see tabab igal aastal, meil ei ole täpseid arve. me teame, et haavatavad tüdrukud, kes tihtipeale on pärit juba isoleeritud meie kogukonna äh, osadest, just nemad on kõige suuremas ohus. kuidas me saaksime andmeid koguda ja võidelda selle praktika vastu, kui me ei tea, kui ulatuslik probleem üldse on? komisjoni hiljutine teatis Ehm, ütleb, et on vaja liikmesriikides koolitada välja eksperte selleks ja see on väga vajalik. Ühendkuningriigis on üks ja ainuke süüdistus esitatud äh, doktor Komasina vastu. Äh, see näitab selle, selle eest, et ta ei, ei ole teavitanud suguelundite moonutamisest, see näitab, äh, kui vähe on koolitatud äh, arstid äh, selles vallas. me peame pakkuma koolitusvõimalusi õpetajatele, arstidele, politseinikele ja teistele äh, olulistele ametiisikutele, et nad teaksid, tunneksid ära märgid ja teaksid, mida ette võtta koolitus kestab vaid mõne päeva, aga see võib aidata haavatavaid tüdrukuid hoida ära seda, et nad peavad suguelundide moonutamise kahjulike tagajärgedega kogu oma ülejäänud elu elama teadlikkuse tõstmine on hea algus, aga see ei ole loomulikult piisav, et sellele jõhkrale praktikale lõpp teha. me peame tegema tihedat koostööd kogukondadega, et muuta suhtumist. me eh, peame toetama neid naisi, kes ei luba oma tütreid lõigata ja me peame koolitama ka kõiki inimesi, kes nende tüdrukutega kokku puutuvad, et nad ohumärgid ära tunneksid, aitäh! kvinnlig könsstympning är en fruktansvärd suur aitäh! naiste sooelu, suguelundite moonutamine on kohutav kuritegu. patriarhaalne vägivald ähm, väljendub erinevates vormides, aga eesmärk on üks, piirata naiste seksuaalsust, piirata seda ruumi, mis nad ühiskonnas enda alla võtavad. naiste ja tüdrukute vastane vägivald on väga sügavate juurtega. suguelundite moondutamine on eriti võigas naistevastase vägivalla vorm. selleks, et midagi tõeliselt toimuks sellel rindel, on vaja feministlikku solidaarsust, on vaja ühendada oma jõud selleks, et kaitsta kõiki naisi ja tüdrukuid, et nad saaksid elada vägivallavaba elu. aga meil on tõesti vaja ette võtta see struktuuriline patriarhaalne vägivald, mis ähm, on saanud alguse kunagistest nõiajahtidest ja nõidade tuleriitadest. me peame olema valvel see hirm ei tohi domineerida meie ühiskondades. ja sellepärast komisjon peab nii ruttu kui vähegi võimalik eelnõu koostama, mille eesmärgiks on naistevastase vägivalla, sealhulgas suguelundite moonutamise lõpetamine. härra Sebastian, kaks minutit. lugupeetud proua juhataja, suur tänu ka teile, proua volinik ja et olete siin ja suur tänu ähm, selle suulise küsimuse esitajale. mina olen mees, ma olen siin vähemuses, aga see on teema, mis ei huvita muidugi mitte ainult naisi, vaid see puudutab kogu ühiskonda. meil on siin tohutu äh, vahe sõnade ja tegude vahel komisjoni teatis kahekümnendast novembrist kaks tuhat kolmteist on väga hea dokument, selles pole kahtlust, aga ei ole tehtud öö, äh, otsustavaid samme, selles teatises ei ole ka ette antud ajakava. naiste sugulõimide moonutamine on kuritegu ja see on kuritegu, millega tuleb võidelda seal, kus see sooritatakse, sellepärast peavad liikmesriigid Need liikmesriigid, kes veel ei kasuta kõiki õiguslikke vahendeid, et seda teha, nemad peavad sellega alustama kohati saadetakse noori tüdrukuid kolmandasse riikidesse, et seal nende sugulõunad moonutada. Neid inimesi tuleb aga karistada, kes seda teevad, see on kuritegu naiste vastu. millal komisjon ometigi tegutseb, et, et midagi ette võtta? kuid tegemist ei ole ainult õigusliku probleemiga, sest nelikümmend üks juhtumit äh, toodi ka ähm, Euroopas kohtu ette, kui ometigi on sadu tuhandeid äh, naisi, kelle, äh, kellele äh, sugulandeid on moonutatud. Need naised ei ole isegi teadlikud, et tegemist on kuriteoga, neil ei ole võimalik ka kellegi poole pöörduda oma lähikonnas. nii et nendele on vaja näidata, et Euroopa institutsioonid on nende poolel, meil on vaja haridus- ja teavitusprogramme, sest et just vaesus ja isoleeritus on see, mis viib selle epideemia levimiseni Euroopas. meil on vaja integratsioonipoliitikat, meil on vaja varjupaigapoliitikat, mis on inimlik ja meil on vaja ühtset ähm, tegutsemist, nagu Euroopa Parlament on alati nõudnud. Uh, suur aitäh, proua juhataja Neid moonutamise juhtumeid Ühendkuningriigis on kümneid tuhandeid, kohtusse ei ole keegi jõudnud. see tähendab seda, et multikultuursuse poliitika on läbi kukkunud ja tänu sellele just nimelt on sellised asjad võimalikud. riigiametnikud on ignoreerinud seda praktikat selleks, et mitte solvata vähemuste kogukondi ja kartes seda, et neid võidakse vastasel juhul rassistideks nimetada. kardetakse oma arvamust välja öelda ja tänu sellele see praktika jätkub tulemusena on kannatanud tuhanded naised ja tüdrukud, nad on kannatanud selle jõhkra ähm, varasemate aegade praktika, aegunud praktika all. mis tähendab seda, et see ülipüüdlik poliitiline korrektsus peab tagasi astuma. Teile soovitatakse esitada sinise kaardi küsimust, kas te olete nõus vastama? kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? proua Pierrelt. ma olen nõus UKIP-i esindajaga, et rohkem on vaja teha suguelundite moonatamise vastu, aga mispärast te siis kaks tuhat kolmteist ähm, vastavat resolutsiooni ei pooldanud, mis ähm, rääkis sellest moonutamise vastasest võitlusest. minu arvates UKIP-il on ülim aeg äh, heita kõrvale oma Euroopa Liidu vastased vaated, antud juhul oleks Euroopa Liidu ühisjõududest vaja. Äh, kahjuks mina ei olnud seal, aga liberaaldemokraatidel on palju rohkem öm, ähm, süüd poliitilise korrektsuse teemadel, nii et on häbiväärne, et te mulle üldse julgete sellise küsimuse esitada proua Maier, üks minut, palun. aitäh, proua juhataja. kujutage endale ette, et te olete viisteist aastat vana ja haiglase rituaali tõttu moonutatakse ja osaliselt kõrvaldatakse teie suguerundeid ja see tähendab seda, et ähm, võetakse ära osa teie naiselikkusest. Ehm, tegemist on kohutava näit-, nähtusega, aga selle vastu peavad võitlema suveräänsed riigid. Euroopa Liidus on viissada tuhat ohvrit, paljudes riikides on äh, suguelendite moonutamine karistatav ka Hollandis, aga äh, meil on kakskümmend kaheksa tuhat äh, ümber lõigatud naist, enamus neist on pärit äh, islamiriikidest nagu Somaaliast, Eritreast ja nii edasi ning avatud riikidega me ei äh, impordi mitte ainult sada tuhandeid rändajaid, vaid ka seda kohutavat nähtust mingit kasu ei ole komisjoni tühjadest sõnadest või sellest multikult-, struktuursest äh, jamast äh, vaja on näha islami rolli ähm, sellistes naistevastases praktikas, lõpetage mandri islamiseerimine. aitäh ja nüüd saab sõna proua Estras Ferragut. aitäh. Euroopa Rahvapartei mõistab hukka selle naise, naiste inimõiguste ekstreemseima rikkumise, milleks on naiste suguelundite moonutamine. iga kuue minuti tagant eh, langeb üks tüdruk eh, sellise praktika ohvriks. mitte ükski religioon, mitte mingid traditsioonid või kombed ei saa seda õigustada, tegemist ei ole, tegemist on kuriteoga. Martin Luther King ütles, et te, alati on õige hetk selleks, et alustada heategemist Idili Kvarstiiri äh, Somaalia fotomodell äh, lõpetas vaikimise ning äh, rääkis maailmale oma kogemusest, kui tema suguelundeid moonutati naise poolt, kes viis läbi kõige jubedama operatsiooni ning temast sai ÜRO äh, kõneisik. kohati on tegemist isegi meestega, kes võtavad noa kätte ja äh, lõikavad ümber oma naise. kui mõni naine seda endaga teha ei lase, siis ta aetakse välja, teda nimetatakse prostituudiks ja paljudes riikides ollakse arvamusel, et seda, et seda on vaja teha äh, naised on Aafrika mandri selgrooks, aga paljud naised kannatavad elu lõpuni ümberlõikamise all. Somaalias on vanasõna, mille tõlkimine kahjuks ei ole eriti kerge ja tähendab see võimõtteliselt seda, et kui miski asi puudutab mõningaid inimesi, siis puudutab see kõiki, seetõttu Euroopa Komisjon ei peaks mitte ainult poliitilist tahet üles näitama, vaid tegutsema, tegutsema ennetavalt, meil on vaja paremat repressiivset poliitikat liikmesriikides, meil on vaja teadlikkuse tõstmist ja selle praktika ülemaailmset lõpetamist, aitäh ja nüüd saab sõna härra Wood. minu jaoks oli väga liigutav kohtumised äh, inimestega, kes on puudutatud äh, suguelundite moonutamisest, kes näitasid, et kui on teha koostööd, siis me võime tõepoolest ka äh, jõuda muutusteni. kampaaniad äh, on lühiajalised, aga probleemid ei lahene, nüüd me peame jätkama koostööd kodanikuühiskonnaga, et tõsta üldsuse teadlikkust ning äh, minna edasi oma järgmise eesmärgini täis leppimatus. ja selleks tuleb toetada kogukondi ja mõista nende kogemusi, kuulata need ära, kuulata ära nende lood, kes on ise kannatanud sugulõimede moonutamise all. me peame murdma selle stigma, mis kogu seda rituaali äh, ümbritseb ning äh, arstid äh, kogukonna töötajad, neid kõiki tuleb kaasata, nii mehed kui naised peavad võitlema selle nimel. täis leppimatus naiste suguelundite muutumise suhtes peab äh, kaasnema avatuma suhtlemisega, me peame muutuma keelt, mida kasutama, et ohvritest saaks õiguste subjekti, kelle õiguseid me kaitseme. aitäh, üheks minutiks on sõna proua Žitnanskal. tänan väga, pani predsedajutsa. Keď sa mi pred rokmi dostala do rúk kniha aitäh, mõni aasta tagasi lugesin raamatut Kõrberoos, siis äh, ma olin tõeliselt šokeeritud, ma ei olnud kunagi varem kuulnud sellest nähtusest naiste suguelundite moonutamisest ja see tegevus jätkub tänapäevani. ka veel tänapäeval on palju naisi ja tüdrukuid, kes peavad kannatama selle kohutava tava käes. see, seda ei õigusta miski. paljud tüdrukud, paljude tüdrukute tervis kannatab, nad kannatavad suure verejooksu all, nii et sellepärast peame me hukka mõistma täielikult selle nähtuse et see keelustataks ka äh, ka riikides, kus seda teostatakse näiteks elevandilu rannikul. me peame karistama neid, kes selliseid lõikusi läbi viivad, aga ka vanemaid, kes lubavad oma lastele seda teha. Merci. La parole est à madame Becerra pour une minute. proua Becerra, üks minut aitäh, juhataja. naiste suguelundite moondamine on jõhker ja meil peaks olema täis sallimatus selle vastu. me ei saa ähm, aktsepteerida üleskutseid, äh, aktsepteerida traditsioone ja nii edasi. Vä-, vägistamisega näiteks organiseeritud kuritegevus äärmuslikud rühmitused eh, allutavad naisi. Euroopa Liidus on üle poole miljoni naise, ehm, kelle suguelundid on moonutatud. ma kutsun üles komisjoni eraldama ressursid ning eh, samuti ka koostama ajakava. Eh, meenutagem Istanbuli konverentsi ning Läti eesistuja peaks panema selle ka oma prioriteetsete küsimuste hulka me teame, tuntud inimesed on öelnud, et alati, kui kellelgi suguelundeid moondatakse, see on niimoodi, nagu tema tütrega see toimuks. Äh, kolleeg Valino. naiste suguelundite moondamine on üks kõige julmemaid naiste ja tüdrukute inimõiguste rikkumise vorme. ja see on ka üks äärmuslikumaid patriarhaalseid naiste keha üle domineerimise vorme. see on ju soopõhine. seega ähm, see käib ÜRO pagulaste kaitse konventsiooni alla. me peame tegema niimoodi, nagu ÜRO kõrge esindaja on öelnud. aga seda on väga raske teha, kui on näiteks selliseid riike nagu riik, nagu Hispaania, kes püüab vaat sellest nii-öelda eh, välja keerutada, saates inimesi tagasi ja teised lihtsalt ignoreerivad neid küsimusi, tegelikult vabandusi selle küsimuse puhul ei tohiks olla. Eh, härra Korraa, üks minut. aitäh, juhataja, kolleegid. ma näen, et siin on põhiliselt naissoost kolleegid, aga ma aru-, alustaksin numbritega, kolm miljonit naist aastas teeb läbi suguelundite moonutamise ähm, Amnesty Internationali andmetel viissada tuhat Euroopas. see on suur äh, arv, infibulatsioon, lõikus, mis iganes nimi ka neil oleks ähm,, tagajärjed on siiski samad, psühhofüüsilised naiste hingest lõigatakse tükk välja, see on barbaarne. jah, meil on vaja teha ennetustööd, meil on vaja tegevuskava, ilmselt see on hea, aga täpselt samamoodi peame tegema tööd ka pagulusõigustega. kindlasti moonutamise ohvritele peaks olema pagula- äh,, äh selle varjupaiga saamine lihtsam proua Kodin, aitäh, kuidas võidelda suveräänide moonutuse vastu, mis on barbaarne, mis ei ole kooskõlas meie tsivilisatsiooniga, see puudutab sada kahtekümmet viit miljonit naist Euroopa, maailmas, aga ka poolt miljonit Euroopas, see on skandaalne. Euroopa Liit on soosinud massiivset sisserännet ilma igasuguste tingimusteta ja nüüd te räägite tagatistest ja kaitsest eh, ohvritele varjupaigamenetluste raames, aga milliste meetoditega eh, luuakse eh, selline uus juurdepääs meie immigratsioonisüsteemile. vaja on, et liikmesriigid karistaksid selliseid moonutusi, selleks on vaja repressiivset arsenali, see on liikmesriikide ainupädevuses. Euroopa tegevus ei tooks endaga kaasa mitte mingit lisandväärtust. aitäh ja kaheks minutiks sõna proua Gabrielil aitäh, esmalt äh, sooviksin meelde tuletada, et ei ole mingisuguseid kultuurilisi või usulisi eri, erandeid, mis võiksid õigustada äh, suguerandite moonutamist, me peame tegema kõik selleks, et see lõpetada, meil on, mul on viis põhilist elementi, esiteks, mis puudutab komisjoni teatist, siis me oleme kõik nõus, et vaja on kiirelt tegutseda, vaja on tegevuskava ja äh, ja eesmärke selleks, et viia ellu mainitud meetmeid. teiseks ma tahaksin mäng-, äh, mainida seda olulist rolli, mida peaks mängima Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut selleks, et äh, äh, töötada välja näitajad kolmandaks on väga oluline mm, kasutada ära kõik veetmeid selleks, et äh, lõpetada äh, suveräänide moonutamine, vaja on tihedat koostööd teie, meie inimõiguste eriesindaja ning äh, erinevate volinike vahel, vaja on ko-, töö koordineerimist, teabevahetust ning tegevuste vastastikust täiendamist ning vaja on mõelda sellele, kuidas käsitleda seda teemat ka rändepoliitikas, esmalt varjupaiga andmise äh, raames ning äh, see, teiseks selles osas, äh, kuidas kaitsta inimesi, kes on ohus, et nad saadetakse välja riikidesse, kus suguelundite moonutamist praktiseeritakse ning teiseks on vaja äh, pöörata tähelepanu sellele, et ei tohi langeda lõksu, et tegemist on meditsiinilise protseduuriga, et üks halb asi asendatakse teisega. aitäh ja nüüd saab sõna proua Rodriguez. aitäh. tegemist on väga olulise küsimusega ei saa olla mingit õigustust naiste sugulendite moonutamisele, seda ei saa õigustada kultuuri, usu või, või kommetega. Euroopa Liidus on pool miljonit naist, keda, kelle sugulendud on moonutatud ja rohkem kui sada viiskümmend miljonit üle kogu maailma. väga palju on ohus, et eh, kuna eh, seadused ei taga nende ohutust, isegi Euroopa Liidus on nad ohus ka Euroopas äh, on tegemist keskaegsete kommetega. tegemist on barbaarse ja apaatse Euroopaga, kes ei tegele nende arvudega, ka nende inimestega, kes on nende arvude taga. Te ei saa nüüd äh, isegi kinnitada neid arve, proua ähm, volinik, kas tegemist on äh, saja tuhande või mitmesaja tuhandega ähm, Neid andmed ei ole kinnitatud, aga endiselt inimesed äh, moonutavad naiste suguelandeid, Euroopa Liit peab võtma konkreetseid meetmeid, kõnelejad katkestatakse, tema, võetakse mikrofon ära. proua Vješnjevska. aitäh, proua volinik, ma kuulan väga tähelepanelikult seda arutelu ja ma olen tõesti nördinud üheksandat korda tähistasime äh, naiste sugulandude moonutamise täisleppimatuse päeva, üheksandat korda ja milline on tänane olukord? Äh, sada nelikümmend tuhat, äh, miljonit naist üle maailma, kaks miljonit lisandub igal aastal. Euroopa Liidus puudutab see rohkem kui poolt miljonit naist. tegemist on äh, jahmatavate faktidega, et äh, kahekümne esimesel sajandil kasutatakse selliseid sadistlikke praktikaid. ma kuulasin teid ja ma ei kuulnud midagi konkreetset. me võime pikalt rääkida sellest teemast, aga mingeid konkreetseid tulemusi see ei anna, millest võiks kasu olla nendel naistel. kes nende naiste eest äh, räägib, kui meie nende eest ei võitle. proua volinik, millised, millised on konkreetsed meetmed, millega te välja tulete? aitäh, proua Forenza, palun. Eh, aitäh, proua juhataja, aitäh, lugupeetud kolleegid ja proua volinik. ma arvan, et me peame oma arutelud seadma õigesse konteksti. meie teemaks ei ole kristlus kristlikud omadused ega Euroopa, vaid küsimus on selles, kuidas käia ümber äh, selle traagikaga, mida kujutab endast suguelundite äh, moonutamine. küsimus on naiste kehalises puutumatus, puutumatuses ja lähtekohaks on siin ka meie euroopalikud väärtused, kui me tahame ennetada vägivalda naiste vastu, mida tekitab patria-, patriarhaalsus, siis me ei saa kauem oodata, me peame tegutsema ja on väga oluline, et äh, ka liikmesriigid ratifitseeriksid vastavad äh, kokkuleppe. meil ei ole ka äh, mingeid ähm, kindlaid andmeid Eurostatil ei ole andmeid selle kohta, kui ulatuslik see probleem Euroopas on ja ma arvan, et praegusel päeval, kus Vahemeres äh, taas kord on inimesed äh, ohvriks langenud ja kõnelejad ähm, katkestatakse ja proua Koretsa pilt lugupeetud juhataja, ma olin siin aasta tagasi ja nõudsin, et komisjon annaks välja teadise eh, naiste sugunelute moonutamise lõpetamise kohta ja aasta hiljem ikka veel see praktika mõjutab miljoneid inimesi kõikjal maailmas, sealhulgas Euroopas. me räägime laste väärkohtlemisest, tegemist on kuriteoga, seda tuleks ka kohelda kuriteona ja on aeg, et liikmesriigid ka kasutaksid neid seadusi, mis kriminaliseerivad sugulõnade moonutamist. tuleb äh, vastutusele võtta ka vanemad, kes on selles süüdi, see on oluline ennetuseks. selleks, et lõpetada sugulõndite moonutamise praktika Euroopas, tuleb teha lõpp ka karistamatusele, kuid äh, on oluline ka, et Euroopa välisteenistus pakuks infot, tõstaks teadlikkust laste õigustest ja selle barbaarse praktika Äh, meditsiinilistest riskidest, mis äh, tekitab tüdrukutele psüühilisi ja füüsilisi kahjustusi. me peame toetama neid julgeid naisi, kes julgevad võtta sõna äh, selle väga pika ajalooga traditsiooni vastu. Senegalil on näiteks, Senegalis näiteks tegutseb selline vabaühendus nagu Toskam, mis toetab kohalikke naisi, et nad äh, ise suudaksid teha lõpu pra sellele praktikale oma kogukonnas. kuid me peame ka näitama üles austust kultuuri, traditsiooni, religiooni vastu, kuid me ei saa mitte kunagi äh, olla nõus sellega, et vägivald laste vastu on õigustatav traditsiooni, kultuuri, religiooniga. nii et komisjon, palun tooge tagasi need soovitused ja kõnelejad katkestatakse. härra Nilsson, üheks minutiks. suur tänu. suguelundite moonutamine on tava, millel on tuhandeaastane ajalugu sellega on väga raske toime tulla, aga me ei tohi seda sallida. ühiskond on uuenenud, aga see on endiselt reaalsuseks paljude naiste jaoks üle kogu maailma ja tegemist on tabuteemaga just neist piirkondadest, kus see toimub. see ei, selle tagajärjeks ei ole mitte ainult füüsilise probleemid naistele vaid see on samaväärne, nagu õmmeldaks inimese suu kinni. me ei, ei tohi vaadata mitte ainult neid riske, mida see kujutab ennast tervisele, vaid võitlus suguelundite muutamise vastu peab olema osa poliitikast, mis viiks naisi edasi kõigis valdkondades. me peame ja tegelema feministliku arengupoliitikaga ja me peame jätkama selles suunas ning toetama naisi kõikjal maailmas. proua Kööling aitäh, proua juhataja, äh, proua volinik, me kõik oleme ühel nõul, et naiste sugunute moonutamine on üks kõige jõhkramaid äh, naiste seksuaalsuse kontrollimise ja kogu naiste elu kontrollimise viise. ja küsimus on praegu selles, mida meie siin Euroopas saame selle vastu ette võtta. ma arvan, et on suurepärane, et me oleme kõik siia kogunenud, et äh, rääkida sellest, kuidas edasi minna, aga aeg on ka konkreetseid samme astuda vastutusele võetakse inimesi kaugelt liiga harva, meil on vaja parimaid tavasid äh, seaduste kasutamiseks, meil on vaja edukat süüdistuste esitamist vastutusele võtmist, et näidata, et meie poolika, poliitika toimub. Catherine Bader äh, rääkis äh, kõige hiljutisematest või õigupoolest esimesest katsest võtta inimesed vastutusele sellest ning kuigi, kuigi äh, Ühendkuningriigi tervise, äh, tervishoiusüsteemi peale on kulutatud miljoneid äh, naelu, et teavitada arste sellest teemast, sellegipoolest nüüd mõisteti õigeks arst, kes lihtsalt ignoreeris seda praktikat. ei ole mingisugust kahtlust, et tegu on ühe kõige jõledama vägivallaga naiste vastu. tulemuseks on kohutavad vigastused, seksuaalne, seksuaalne ja füüsiline tervisekahjustus, see on üks kõige hirmsamaid patriarhaalseid tegusid naiste vastu ja takkapihta seda pealtnäha ju ei näe, see on varjatud selle eesmärgiks on piirata naiste ähm, reproduktiiv- ähm, ja seksuaalseid õigusi, meil on vaja ära hoida need kohutavad teod. ja peale selle, siin ei ole tegemist mitte kuskil mujal toimuvaga, see toimub meie endi riikides, naised peavad saama oma õigused kaitstud. proua Matera, üks minut äh, kolmkümmend äh, aitäh, juhataja. kahe tuhande kuuendal aastal tõstatati Euroopa Parlamendis see küsimus esimest korda. toonitati ühtlasi ka, kui oluline on seda tõstatada Euroopa tasandil. aluse, alustuseks lähtuti asjast, asjaolust, et kuigi selle aluseks on meie kultuuridest erinev kultuur, siis paljud nendest naistest, kes selle jõleduse all kannatavad, elavad Euroopas. kaks tuhat kolmteist komisjon reastas erinevaid tegevusi, mille eesmärgiks oli vabaneda sellest parta-, barbaarsest praktikast. puudub aga ajakava, mille jooksul need ähm, see töö peaks olema tehtud, mille tulemusel meil on võime, võimatu hinnata, kas ja kui tulemuslikult see töö on tehtud. vaja on see praktika lõpetada liikmesriikides ning samuti tuleb ka toetada neid ohvreid. Nad peavad saama toetuse ekspertidelt ja vastavalt riigilt. kuuendal veebruaril tähistasime me rahvusvahelist äh, soolise moonut-, suguelundite moonutamise täissallimatuse päeva, aga kui me tõeliselt soovime midagi ära teha, siis on ülim aeg sõnade juurest tegude juurde asuda härra Martin, palun. aitäh, ma konstateerin, et siin on täna õhtul väga vähe mehi äh, sõna võtnud äh, naiste sugulaste moonutamise vastu. see on äh, väga raske teema, see teema puudutab ka naisi, ka mehi ja võtkem kõigepealt ette selles, see sõna naiste suguelundite moonutamine, mida see tähendab, see tähendab, et äh, moonutatakse naisi, neid vigastatakse, neid kohati tapetakse, tegemist on piinamisega, tegemist on äh, ebaõiglusega, mis on sügavalt juurdunud meeste ja naiste vahel, see ei ole mitte ainult äh, Aafrika probleem, vaid puudutab ka Euroopat, mida on vaja nüüd teha, vaja on tõsta teadlikkust, vaja on innustada mentaliteedi muutmist, mõistmist, vaja on ratifitseerida Istanbuli konverents, vaja on ka mõelda sellise varjupaigamenetluse peale, mis võtaks arvesse seda ähm, õudust ja seda, et ähm, paljudes riikides seda süü, selle süüdi ei mõisteta. tegemist on ohvritega, tegemist on võitlejatega, nagu ütles doktor Mukwege, me peame öö, äh, nende nimel võitlema, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Jimenez Becerril pooleteiseks minutiks. aitäh! üks äh, pilt äh, ütleb rohkem kui ühed sõna ja ma kaotan kõnevõime, kui ma näen pilti naisest, kes hoiab äh, käes nuga, et suguelundeid moonutada. kes, kui naiste suguelundeid meelega moonutatakse, siis tegemist on kuriteoga ja naised elavad ja mehed ütlevad, et neile meeldib see, kui nende naised sellised on. kuidas see saab neile meeldida, kui nende naised kannatavad, kui nad on valudes, miks see hea on, kui äh, lapsed äh, surevad, kuna neid ei ole võimalik äh, sünnitada, kuna ähm, selle tõttu näiteks selline kirjeldus, et ähm, mulle öeldi, et ähm, me lähme äh, peole, aga keegi teine kaasa tulla ei tohtinud. see on kirjeldus Hispaaniast aastast kaks tuhat üheksa. enamus äh, neist kuritegudest pannakse toime väljaspool Hispaaniat. Äh, see Istanbuli protokoll tuleb äh, ellu rakendada kogu Euroopa Liidus, meil on vaja finantsinstrumente, meil on vaja ohvreid toetada, meil on vaja võidelda selliste usuliste veendumiste vastu, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et äh,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 rikutakse naiste õigust puutumatusele ja neid piinatakse kõige hirmsamal moel. viissada tuhat naist kannatab suguelundite moondamise all Euroopas. aga kohtusse on jõudnud ainult nelikümmend üks juhtumit. vaja on paremat teadlikkust sellest praktikast meie ühiskondades selleks peaks Euroopa Liit esiteks kindlustama, et need kuriteod saavad karistatud ning komisjonilt ootame väga konkreetset tegutsemist. gospođo predsjednice genitalnom sakaćenju žena podvrgnuto je oko 140 milijuna žena ja djevojčica. Ivo Stier pooleteiseks minutiks sada viiskümmend äh, miljonit äh, naist kannatab äh, sugunenud moonutamise tagajärgede all ja sealhulgas viissada tuhat Euroopa Liidus. tihtipeale on selle põhjused kultuurilist ja religioosset laadi. aga ilmselgelt on tegemist inimsuse vastase kuriteoga, see on ilmselge. suguelundite moonutamine on ka kuritegu nende äh, tüdrukute vabaduse vastu, nende, nende tervise vastu ja see on ka äh, kuritegu äh, õiguse vastu elada ning see on ju kõige olulisem õigus, millest tulenevad kõik ülejäänud. ja sellepärast on oluline, et me sellised kahjulikud traditsioonilised tavad äh, Ähm, et me nende vastu võitleme. vähemalt kahekümne kaheksas riigis äh, Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias viiakse läbi suguelundite moonutamist ja sellepärast on oluline kasutada ka välispoliitilisi instrumente, et selle nähtusega võidelda. seejuures on väga oluline ka arengupoliitika, sest nagu öeldud, me räägime siin inimõigustest arengukomisjoni liikmena tahaksin küsida volinikult, kuidas te teete koostööd volinik Vimmitsega, kes on vastutav arengupoliitika eest? aitäh. proua Tšufrida üheks minutiks. aitäh, proua juhataja. kõigest mõni päev tagasi rahvusvahelisel äh, Mm, naiste suguneldi moonutamise täisleppimatuse päeval äh, tõi ÜRO välja mõned arvud ähm, sellistes riikides nagu Somaalia, Eritrea, Egiptus, äh, Guinea äh, puudutab see nähtus üheksa, rohkem kui üheksakümmend protsenti naistest, kuid ka Euroopa riikides, näiteks Itaalias on selliseid naisi, näiteks Itaalias nelikümmend tuhat naist kes eh, ei, kellelt on võetud eh, mõte, võime tunda eh, seksuaalset naudingut, kelle elu on täielikult hävitatud selle lõikusega. ja sellepärast peame me toetama ohvreid, meil on vaja läbi viia teavitamiskampaaniaid, mis oleks sihitud, mis ei lubaks, et õigustataks selliseid praktikaid traditsiooniga ja kõneled katkestatakse. proua Regner üheks minutiks aitäh, proua juhataja, lugupeetud proua volinik. Te olete nüüd juba nii paljudelt äh, meie hulgas kuulnud väga sarnast sõnumit, nimelt ükskõik, kas äh, me oleme pärit vasakult, vasak- või parempoolsetest fraktsioonidest, me kõik seisame selle eest, et öelda siin üheskoos, et äh, suguelundite moonutamine on kuritegu, see on kuritegu inimväärikuse vastu ja järeldus, milles me samuti oleme kõik ühel nõul, on see, et Euroopa Liit ei peaks mitte ainult arutlema selle teemale, vaid peaks tegutsema. räägiti teavitamiskampaaniatest, aga minu jaoks on vä väga oluline ka aktiivselt nõuda, et äh, suguelundite moonutamine peaks olema ka põhjus varjupaiga taotlemiseks. seda on siin mitu korda välja toodud ja palun võtke see kaasa siit kojast, et meie äh, parlamendi liikmetena oleme selle poolt, aitäh. aitäh ja jätkame nüüd vaba mikrofoniga ja kõigepealt saab sõna proua Petier. aitäh. Soo-, suguelundite moonutamine noorte tüdrukute puhul tähendab tohutut äh, kannatust äh, ja tagajärjed on väga suured, mitte ainult hirm ja valu, vaid ka komplikatsioonid haavade paranemisel ja raskused äh, raseduse ja sünnitamise ja tihti ka mm, ka tu-, ka surm. see praktika haavab naiste väärikust ülemaailmselt ning eelkõige puudutab see noori tüdrukuid. tegemist on äh, laste vastu suunatud vägivallaga ja inimõiguste rikkumisega. ka meie riikides, Euroopa Liidu riikides kasutatakse selliseid praktikaid või siis viiakse need tüdrukud päritoluriikidesse selleks, et seal oleks võimalik äh, seda toime panna. oluline on, et ohvritest ei saaks teistkordselt ohvrid, kui nad ei saa enam olla oma kui nad ei saa enam oma vanematega kokku. aitäh, proua Serao. ettekujuteldamatu on, et kahekümne esimesel sajandil me sellest räägime. me peame küsima, et kuidas see nii kaugele minna sai, kuidas sai asi minna nii kaugele, et meie maailmas, Euroopas toimuvad sellised asjad, isegi minu koduriigis Portugalis äh, on kümneid äh, naiste sugulaste moonutamise juhtumeid, need vanemad juhtumid, aga need on olemas. juba üks äh, juhtum oleks äh, liiga palju, aga me räägime kümnetest tuhandetest. rahvusvahelised institutsioonid omavad nii paljusid võimalusi, nad peavad investeerima haridusse ja vaja on sellega tegeleda ülemaailmselt, vaja on teadlikkuse tõstmise kampaaniaid nende piirkondade jaoks, kus oht on kõige suurem ning komisjon peaks mängima eriti aktiivset rolli selleks, et äh, konventsioon, äh, Istanbuli konventsioon ratifitseeritaks, kõnelejad katkestatakse. järgmine kõneleja, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal EIGE poolt äh, koostatud raport äh, teeb järelduse, et äh, see moodne barbaarsus on ülemaailmne nähtus, aruandes öeldakse, et et ohvrid on vähemalt kolmeteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis. suguelundite moonutamine tähendab inimõiguste sügavat rikkumist ning äh, juba selle oht peab olema äh, varjupaiga andmise või rahvusvahelise kaitse andmise aluseks. vaja on sellele praktikale lõpp teha, vaja on erinevaid meetmeid selleks. oluline on näiteks äh, Äh, ennetavaid meetmeid vaja on äh, ka äh, toimepanijaid karistada ja ohvreid kaitsta. Eh, järgmine kõneleja, lugupeetud kaasvõitlejad, lugupeetud sõbrad, täna õhtul me oleme kuulnud paljusid kohutavaid juhtumeid. mul on väga kahju, et täna on nii vähe osalejaid istungil ja selle aja jooksul, mis meie siin rääkisime, on ümber lõigatud neljasadat kahtekümmet äh, tüdrukut äh, leivanoa või kohati isegi kiviga, kohati nad äh, kaotavad nii palju verd, et nad, nad sule, surevad. kahju, et siin on nii vähe mehi, isegi naistel peab olema võimalus seksi nautida, see peab olema meie võitlus, kui me näeme seda ebaõiglust, me näeme, kui vähe mehi siin on ja me teame, et me ei ole seda võitlust veel võitnud. me peame mehi veenma, et nad peaksid selle eest võitlema, seda peaksid tegema kõik fraktsioonid, me oleme näinud siin palju kaasvõitlejaid, ma tean aga, et meil on veel väga palju ära teha, enne kui me oleme suutnud need äh, hirmuteod maailmast kõrvaldada. mrzačenie ľudského tela je odsúdeniahodné. A hoci mám veľmi... Proua Zaborska. I inimkeha moonutamine on asi, mm, mis on väga kahetsusväärne, isegi kui mõistan inimeste usulisi veendumusi, siis ma saan, tahan ikkagi öelda, et seda ei saa kuidagi õigustada. ma ei mäleta, mitu korda me viimase kümne aasta jooksul seda teemat oleme arutanud, me oleme osalenud konverentsidel, võtnud vastu resolutsioone, aga see arutelu näitas meile, et me ei ole eriti kaugele jõudnud vaja on selle teemaga tegeleda väga intensiivselt, meil on vaja võtta meetmeid, aga ma ei arva, et me peaksime kasutama seda ettekäändena selleks, et Istanbuli konventsiooni kahe tuhande kümnendast aastast kiiresti vastu võtta. see, selle ratifitseerimine on liikmesriikide pädevuses ja komisjon ei peaks mingit survet avaldama liikmesriikidele sellega seoses gospoo predsjednice kao ljudsko bie i lijenica sam zgroena ovom praksom. zalaem se za uinkovite i brze aitäh, ma toetan äh, kiirete meetmete võtmist äh, selle barbaarsuse vastaseks võitluseks äh, ja naiste õiguste rikkumise lõpetamiseks. selliste praktikate eest on vaja ette näha karistus pool miljonit ohvrit Euroopa Liidus ja ainult nelikümmend üks sellist juhtumit on jõudnud meie liikmesriikide kohtudes, kohtutesse, see on häbiväärne. lisaks sellele ei saa me võidelda nähtusega, mida me piisavalt ei tunne, seetõttu on vaja andmete kogumist äh, selle probleemi kohta ning vaja on teada saada, kes äh, sellega tegelevad. olulised on ohvrid, aga ka need isikud, keda see praktika ohustab. komisjoni strateegia ei ole piisav, kuna seal ei ole mingeid ajalisi piire äh, meetmete elluviimiseks. aitäh, proua Tomasic, palun. aitäh, ma toetan selgelt tugevat me-, tugevate meetmete vastuvõtmist selleks, et lõpetada see kohutav praktika Euroopa Liidus, aga ma tean ka seda, et et äh, alati jääb kõik äh, ellurakendamise tasa, taga, isegi kui meil on parimad äh, õigusaktid. paljud võitlevad äh, edutult selle praktika vastu. suguelundite moonutamise lõpetamine Euroopa Liidus on ka väga oluline ähm, meditsiinipoliitika aspektist, aga see puudutab ka integratsioonipoliitikat, vähemuste poliitikat, äh, kohane, välismaalaste kohanemisprobleemid on tihti põhjuseks, miks üritatakse üritatakse päritoluriigi traditsioone jätkata selle asemel, et pidada kinni uue koduriigi seadustest, seetõttu on vaja sellega tegeleda, me peame selgeks tegema selle, et mitte keegi ei ole seadusest kõrgemal ka Euroopas. proua Bilbao Barandica, palun. aitäh, see probleem on asi, mille vastu tuleb võidelda multidistsiplinaarselt hariduse ja tervishoiu ja sotsiaalsete meetmetega, meil on vaja Ähm, koolitusmeetmeid, meil on vaja võidelda selle praktika vastu, mis rajaneb äh, väärik-, väärteabel mm, ja mille all kannatavad miljonid naised maailmas. me peame tegutsema, ohvritel on õigused, neid õigusi ei saa neilt ära võtta, me peame tuvastama riskid, me peame veenma perekondi, kes on ohus, et nad, et nende tütarde kodumaa külastus tähendab nende jaoks tegelikult õudust. vaja on tegutseda koha peal ja lokaalselt, aga meil on vaja Euroopa toetust nendele kohapealsetele organisatsioonidele, nii et seetõttu ma tahaksin teada, mida te kavatsete teha, proua volinik, et toetada neid tegevusi. Grazie, presidente i dati sulle intollerabili pratiche di mutilazione genitale suur aitäh juhataja andmed selle kohutava praktika kohta on öö, ähm, šokeerivad ja tegelikult ega me täielikku ulatust ei tea. seetõttu on raske ka strateegiat planeerida ning toetada potentsiaalseid ja reaalseid ohvreid. andmeid jätkuvalt napib, sellepärast et need naised, kes selle kuriteo ohvriks on sattunud, ei teata sellest. paljudel juhtudel on ohvrid kahekordsed ohvrid, sellepärast et nad on lahutatud oma vanematest. meil on vaja konkreetseid tegevusi, teadlikkuse suurendamise kampaaniat ja meil on vaja ka intensiivistada jõupingutusi väljaspool Euroopat, selleks, et ära hoida kõik need koleteod naiste ja laiste vastu. seega on vaba mikrofoni voor lõppenud. Speaking... suur aitäh, juhataja. mina esindan linna, kus on kogukondi, kus praktiseeritakse naiste suguelundite moonant moondamist, see on barbaarne ja šokeeriv praktika, ma olen nõus kõigega, mida siin on öeldud. aga tegelikult ei toimi see, et püüame seadusi jõustada. Ühendkuningriigis pole ühtegi edukat kohtuprotsessi toimunud, vaatamata sellele, et see praktika on kestnud Ühendkuningriigis aastaid. Prantsusmaal on mõned kohtuasjad olnud tähtis on teadlikkust tõsta seal kogukondades, et see on vale tee ja, ja tähtis on saavutada seda, et naised ka ise teada annaksid sellest. Euroopa Liidul oleks vaja plaani ja vahendeid nende kogukondade finantseerimiseks. aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja annan sõna proua Jourovale vážené dámy, vážení pánové, věřte prosím. Lugupeetud daamid ja härrad, uskuge mind, ka mina olen šokeeritud, nii nagu teie, sellest, et seda praktikat jätkatakse ikka veel ja et ähm, selle taga on niivõrd suured numbrid, mitte ainult väljaspool Euroopat, aga ka Euroopas sees. ma nägin neid arve alles suhteliselt hiljuti, enne mul ei olnud õrna aimugi, et seda kohutavat tava praktiseeritakse ka Euroopas sellisel määral. muidugi pean ma ütlema, et liikmesriikides on õigusaktid, mis võimaldavad vastutusele võtta see, nende tegude eest, isegi juhul, kui see ei ole karistusseadustikus olemas ja isegi, kui karistusseadustikus ei ole selgesõnaliselt välja öeldud naiste suguelundite moonutamist, siis seal siiski on näiteks ähm, sätestatud ähm, karistus äh, kestva terviserikke või, või ähm, füüsilise vägivalla põhjustamise eest. paraku liikmesriigid äh, ei kasuta neid vahendeid, mis neil õiguses on. me räägime laussallimatusest naiste suguelundite moonutamise vastu. kui me räägime nüüd laussallimatusest kuriteo vastu, no ausalt öeldes seda ei tasuks üldse rääkida, see on ju nagu iseenesestmõistetav. ja seda enam, kui me räägime naiste suguelundite moonutamisest. tihti, kui sellest juttu tuleb, siis mulle öeldakse, teate, aga see on traditsioon, see on tuhandete aastate pikkune tradi-, traditsioon, mida ei saa likvideerida üleöö. ma olen küll alati olnud kultuuritraditsioonide pooldaja, aga olgem ausad, need peavad olema traditsioonid, mis vastavad Euroopa Liidu väärtustele ja põhimõtetele. niisiis, karistusõigus ja ka pagulasõiguses sanktsioonid tegelikult kohustavad liikmesriike pöörama erilist tähelepanu kaitsetutele isikutele kelle hulka kuuluvad eriti naised ja tüdrukud, keda võib ähvardada suguelundite moonutamine. ehk teiste sõnadega, vajalikud instrumendid on vägagi selgelt olemas. siit ähm, tuli välja just nagu komisjon ei tohiks survestada liikmesriike no, no fakt on see, et komisjonil on õigus liikmesriikidelt nõuda mitte viivitada enam selle võitlusega. küsimus on muidugi ka selles, et meil tegelikult ei ole täielikku aimu selle probleemi kogu ulatusest. me oleme küll saanud liikmesriikidelt statistikat, mõningates riikides on see tegelikult väga tõsine probleem, aga mõnedest liikmesriikidest on värskeimad andmed kahe tuhande seitsmenda aasta seisuga, mis tähendab seda, et mitte alati ja mitte kõikidest liikmesriikidest ei ole saadaval värskeid andmeid. ja, ja seetõttu paljud numbrid on ka nii-öelda hinnangulised. ma ise ka juba varem ütlesin, et tegelikult just nimelt usaldusväärsete andmete saamine on väga raske, see tähendab seda, et me peame veelgi paremat omavahelist koostööd tegema. mul on meeles, et varem ma, varasemal korral ma mainisin uut strateegiat naiste ja meeste õiguste kohta. see strateegia on praegu koostamisel ning selle peatüki üks tähtis peatükk, selle strateegia üks tähtis peatükk on öö, ähm, selle vägivallaga võitlemine ning sellega peaks koos käima ka tegevuskava koos väga konkreetsete sammudega minu kogemuste järgi küll tegevuste kavast üksinda ei piisa, kui selle aluseks olevad andmed on puudulikud, nii et alustada tuleb tegelikult andmetest. Eh, see on kõik, mis ma praegu soovisin öelda. ja ma arvan, et küll me selle teema juurde äh, ikka jälle tagasi tuleme, sellepärast et vaieldamatult on tegu ääretult osu-, tõsise teemaga, mida tuleks käsitleda mitte ainult täiskogu istungitel, aga ka nende vahepeal ja kindlasti tuleb teid kursis hoida sellega, mida komisjon teeb. ma mõistan, et te soovisite näha meilt konkreetset tegevust. aitäh, sellega on